Venemaal kirjutatakse ajalugu ümber, kus öeldakse, et väike Soome oli see, mis äh, alustas sõjaga. nii et sellisel viisil me näeme äh, muutusi, sest ajalugu kirjutatakse ümber. suur tänu, härra Hakkarainen. ja härra Zlatovski, palun. suur tänu, kõigepealt, kui me räägime äh, ametlikust Venemaa ajaloo käsitlusest mis puudutab teist äh, maailmasõda, siis see on kõik üks hunnik valesid. loomulikult äh, nad tahavad äh, näidata seda, et nemad selle kõige eest ei vastutanud. ja nad tahavad ka siin rahvusvahelist arvamust omalt poolt mõjutada. teine maailmasõja ei oleks alanud kui ei oleks olnud kolmanda äh, Reichi ja Venemaa vahelist kokkulepet. ja president Putini äh, valed ei suuda ajalugu muuta, kui riik ei suuda vastutada oma kuritegude eest, siis ta ei saa olla usaldusväärne partner. Venemaa valed räägivad meile päris palju sellest, mida, mille me elame praegusel hetkel. suur tänu äh,. härra Aleksandrov Jordanov, palun üks minut. lugupeetud juhataja. me peame äh, mõistma hukka Putini äh, püüdlused Nõukogude Liidu süüd leevendada selles osas, mis juhtus Teise maailmasõja ajal ja ka pärast Teist maailmasõja Bulgaaria tragöödia sai alguses septembris tuhat üheksasada nelikümmend neli, kui Nõukogude Liit kuulutas välja sõja Bulgaariale. kommunistid räägivad sellest kui vabastussõjast, aga see oli puhas vale, sest kuritegelik kommunistlik äh, režiim jäi valitsema, nad hävitasid ära meie eliidi, nad avasid koonduslaagrid meie territooriumil ja toimusid rahvatribunalide istungid, mis olid illegaalsed. Venemaa on võlgu vabanduse mitte ainult äh, Poola ja Balti riikidele, vaid ka Bulgaariale. me ei tohiks äh, lubada Kremlini režiimi äh, valedel levida, me peame seisma vastu sellele hübriidsõjale, millega tegeleb Moskva praegusel hetkel ja ma loodan, et äh, käesoleval aastal me näeme seda muudatust. suur tänu. ja härra Vitanov, palun üks minut. suur tänu. eelmise aasta septembris parlament võttis vastu resolutsiooni ettepaneku, mis puudutab Euroopa tulevikku ja ajalugu. mainiti ka Ribbentropi-Molotovi pakti ja resolutsioon äh, siin paneb kokku äh, fašismi, antifašismi ja opositsiooni ja me ei tohiks äh, jätta kõrvale kolmekümne üheksanda aasta pakti ning kokkulepet Natsi-Saksamaa, Suurbritannia, Läti, Eesti ja Hitleri agressiooni vahel. me ei räägi ainult Venemaast ja Vene propagandast, vaid me räägime endast. kui me kirjutame ajalugu ümber, siis me hävitame omaenda usaldusväärsuse ja me asendame ajalugu ja me oleme liikumas edasi

suur tänu, härra Paet ja härra De Dreosto, palun üks minut. Peggiore... aitäh. kõige hullem ajaloo moonutamine on valetamine. Itaalia äh, ta-, taheti unustada, mis juhtus tuhandete itaallastega, äh, mis, kes Dalmaatiast, Istriast ja mujalt välja aeti. tegemist on äh, sadade eh, tuhandete itaallastega, kes tapeti julmalt. me kommun-, kolmanda aastatuhande kommunistid eh, ja nende tegevus on viinud selleni, et eh, vägistati ning tapeti julmalt üks ülikooli professor, kes, kelle ainus süü oli selles, et ta oli itaallane me näeme, äh, et äh, paljud on vaikma sunnitud. Äh, Itaalias tuli välja hiljuti raamat selle kohta ning ma tahaksin meelde tuletada seda, mida Celso Mattarella ütles. selline ajaloo muunutamine on vastuolus meie mälestuskohustusega. suur tänu. ja Rafael Stansionelli, palun, üks minut. suur aitäh. ma tahaksin kasutada ära seda huvitavat arutelu ajaloo moonutamise kohta ja, ja meelde tuletada Paulu Pansat, üks hinnatumaid äh, ajakirjanikke, kes kuulus ka minu äh, poliitilise, kes ei kuulunud minu poliitilise perekonda, ta oli vasakpoolne, aga tal oli julgust vastuvoolu ujuda ning välja tuua võib-olla mõned kõige vastuolulisemad Itaalia ajaloo hetked. tuhande üheksasaja kolmekümnendatel aastatel tõi ta välja äh, kommunistide poolehoidjate äh, kuriteod. Äh, hiljem süüdistati selliseid paljastusi revisjonismis ning äh, tegelikult aga ei olnud sellega tegemist, vaid äh, sellega, et räägiti sellest, mis tegelikult oli juhtunud äh, sellel ajal ning ka pärast teist maailmasõda. väga pikalt Itaalias ei nõutud vastutust valitsuselt selle eest ning ajalugu kasutati ära poliitilistel eesmärkidel. meie tahame, et mitte midagi sellist enam kunagi ei juhtuks, aitäh! Sitten annan puheenvuoron edus- Suur tänu. Ja kolleeg Toomas, palun. Ne-am reunit în această dezbatere tocmai pentru că președinte... Aitäh. Suur aitäh. Rezoluție am condamnat... Eelmisel aastal resolutsiooni teel me mõistsime hukka Hitleri ja Stalini vahelise pakti, millega tood-, mis tõi kaasa Balti riikide okupeerimise, Poola annekteerimise. ka minu riik kaotas äh, territooriume, mida me ei ole kunagi tagasi saanud. ma ei räägi siin äh, õpikujuttu, äh, ma ise olen üks nendest, kes elas nendel territooriumidel, praegugi on Bessaraabia rumeenlased endiselt mõjutatud nendest sündmustest Moskvast äh, tulev propaganda peaks lõppema. Äh, seda olen ma valjuhäälselt öelnud ja vastus äh, Moskvast oli selline, et ma ei saa enam Vene Föderatsiooni territooriumile siseneda, me peaksime oma esivanemate mälestust austama. suur tänu ja kolleeg Ruiz de Vesa, palun. aitäh, proua asepresident. see on väga õigeaegne arutelu, sest äh, näeme püüdlusi ajalugu võltsida. seda esineb üha enam. täna äh, hommikul proua Wudekem Brexiti parteist ütles, et Euroopa alg-, Euroopa Liidu algne idee oli äh, vabakaubandusleping ja kui me oleks sellest kinni pidanud, siis oleks, poleks Ühendkuningriik ehk ka lahkunud Euroopa Liidust, kuid see ei vasta tõele, Schumani deklaratsioon rääkis sellest, et liigutakse Euroopa Föderatsiooni poole ja siis oli aasta tuhat üheksasada viiskümmend. see näitab väga selgelt, et kui vaatame neid asju riiklikust vaatenurgast, siis äh, me suudame küll hästi teiste koledusi hukka mõista, kuid meil on raskem suhestuda enda esivanemate kuritegudega. me peame tunnistama seda tragöödiat, kuid mäletama ka häid asju. suur tänu ja kolleeg Austrevitšius, palun aitäh, lugupeetud äh, asepresident, äh, volinik, äh, šovinistide ja natsionalistide käes muutub ajalugu töö, tõe võltsimise tööriistaks, püütakse inimesi olevikuprobleemidest, nende tähelepanu sellest kõrvale juhtida püütakse neid probleeme justkui kõrvale jätta. Juli Dmitrovi juhtum näiteks, ta on Memoriali asutaja, inimõiguste eest võitleja, ta on terve oma elu tegelenud äh, Stalini režiimi miljonite ohvrite mälestuse säilitamisega, äh, ta on püüdnud äh, paljastada massihaudasid kuid äh, ametlik versioon ütleb, et tegemist ei ole stalinismi äh, ohvrite haudadega, vaid ähm, punaarmeelastega, kelle on tapnud äh, soomlased. Putin võtab stalinlikud meetodid üles, soovib ohvrite mälestuse kustutada ja sellest saab ka selgeks, et ta imetleb ka Molotovi-Ribbentropi pakti ja püütakse sellega inimestega manipuleerida, aitäh. aitäh, härra Ostrevitšus, nüüd annaksin sõna üle kolleeg Zbigniew Kuzmiukile, palun. suur tänu, asepresident, volinik. septembril kaks, septembris kaks tuhat üheksateist võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni mis äh, sedastas, et äh, üheksakümne kolmanda, kolmekümne üheksanda aasta äh, pakt Saksamaa ja Venemaa, Nõukogude Liidu vahel, nii ka, nii kui ka protokollid selle leppe juures oli sõja puhkemise põhjuseks septembril kaks tuhat üheksateist äh, ründas äh, äh, nii Nõukogude Liit kui Saksamaa Poolat kolmekümne üheksandal aastal. selle resolutsiooni järel on ajalugu püüdnud endiselt võltsida ja meie peaksime seda võltsingut hukka mõistma peaksime nõudma komisjonilt, et nad võtaksid meetmeid. aitäh, kolleeg Kuzmiuk, nüüd sõna üheks minutiks Peeter Pollakile. O pár dní, presne 27. januára, si pripomenieme... Suur tänu, 20. jaanuaril ehm, tähistatakse ehm, seitsmekümne viiendat Auschwitzi vabastamise aastapäeva Äh, seal äh, hukati äh, miljoneid inimesi. Need olid süü-, süüta inimesed. aga peame veel kord rõhutama, et ei ole mingit ülimuslikku või ülemat rassi. inimesed, kes surid ainult sellepärast, et nad olid juudid või ähm, romad mina ise olen samuti Rooma rahvusest ja mind ei oleks siin, kui Hitler oleks sõja võitnud. endiselt on, liiguvad ringi fašistid, kes holokausti eitavad. selliseid traagilisi sündmusi ei tohi võltsida ega moonutada. teise maailmasõja ajal inimesed surid ka sellepärast, et nad vait olid, et nad midagi ei öelnud aga meie tänapäeval peame ütlema midagi ette võtma fašistide vastu, me ei tohi enam vaikida. peame vastu astuma vihale, sest viha on tee põrgusse. kiitos, kolleeg Polak. siit edustaja Ruža Tomasic, olkaa hyvä, teilläkin on minuutti. suur tänu. teine maailmasõda on jätnud äh, märgi kogu Euroopale, jälje kogu Euroopale. me ei tohiks unustada, et enne ja pärast sõda ei ole meie seisukohad samad, mõningatel riikidel olid imperialistlikud eesmärgid, mõned äh, nägid sõjas vahendit enda siseriiklike probleemide lähenda-, lahen-, lahendamiseks ja mõned lihtsalt püüdsid ennast kaitsta. ja mõned riigid vabastati äh, lääneliitlaste poolt, teised äh, väidetavalt äh, vallutati kommunistide poolt. erinevaid ajaloo käsitlusi on olemas ja kui me neid kõiki arvestame, siis on selge, et ajaloo mäletamine on mitmepalgeline. me peaksime end distantseerima kõikidest äh, kuritegudest, olgu siis tegemist kommunistlike või nats-, sots-, natsionaalsotsialistlikega. aitäh. nüüd äh, kolleeg Juknevitšene, palun, üks minut. lugupeetud äh, kolleegid tahaksin kõigepealt tänada Vene Föderatsiooni presidenti selle eest, et äh, ta on osutanud suure teene Euroopa Parlamendile meie resolutsiooni huvides. Putin äh, on hiljuti avaldanud arhiivimaterjale ja on kasutanud neid äh, vahendina infosõjas. ma soovitaksin talle, et ta siiski avalikustaks kogu, äh, kõik arhiivid Stalini perioodist, et kogu maailma avalikkus äh, teada saaks, mis juutidega juhtus. Putin peaks Äh, Leedule üle andma ka üheksakümne esimesel aastal varastatud KGB arhiivi, äh, peame teadma, kuidas äh, keegi mõrvatud sai. kõik need vägistamised ja kuriteod tsiviilelanikkonna kallale, maailma avalikkus peaks sellest kõigest teada saama, totalitarismus äh,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 endaga kaasa inimohvreid või mitte. Mm, muidugi ta tõi, minu riigis äh, on neofašistid äh, uuesti jõudnud parlamenti, samuti ka Euroopa Parlamenti kommunistliku idee toesta-, toetaja on äh, minu riigis Euroopa Liidu komisjoni esimees me peame võitlema korruptsiooni halva haridustaseme vastu ja kõigi nende vastu, kes holokausti küsimärgi alla seovad, kes viha lehitavad, see on kogu selle äärmusluse juur. aitäh. nüüd aga sõna proua Šoidrovale kõigepealt äh, tahaksin meenutada seda, et Molotov-Ribbentropi pakt äh, on äh, tõend sellest, kui lähedal seisid totalitaristlikud režiimid üksteisele. see annab meile õiguse nimetada ka Ühendkuningriiki agressoriks. jah, kui Venemaa Föderatsiooni president kahtleb, et kas tõepoolest on äh, selline pakt sõlmitud äh, ja et kas äh, mitte Poola ei ole sõja, sõda alustanud, see on muidugi vale. me soovime väljendada, et meie oleme president Putini ajalugu puudutavate valede vastu, me ei soovi, et sõjad ja äh, tik-, uuesti korduksid Euroopas ja et äh, tõus-, tõuseks uus diktaatorlik kord. aitäh, proua Šoidrova. ja nüüd annan sõna kolleeg Javier Zarzaleosele, palun kui räägime ähm, ajaloost siin, siis me ei ole mitte ajaloolased, vaid ise ajaloo tulem. me peame meenutama ka seda, mida Borges on öelnud, et mitte armastus ei ühendanud Euroopat, vaid viha holokausti tragöödiate vastu. see on see kaart, mida endiselt kasutavad inimesed, kes tulevad äh, demokraatiast loenguid pidama nii et olgem väga ettevaatlikud, äh, kui püütakse ajaloolisi sündmusi äh, moondada kõik see, mis äh, leidis aset äh, vangilaagrites, hävituslaagrites, äh, siin ei ole, ei tohiks olla mingit tõega mängimist. see kõik on selle aluseks, millele Euroopa üles ehitati. suur aitäh, lugupeetud härra Sarsaleius, te olite viimane kõneleja ning lõpetuseks saavad sõna komisjon ja nõukogu, kõigepealt volinik Vera Jourova, palun lugupeetud juhataja, liikmed, ma tahaksin teid kõiki tänada äh, sõnavõttude eest ja ma tahaksin kokkuvõttes äh, korrata, et kui üks liikmesriik äh, üritab oma ajalugu moonutada, siis komisjon alati protestib, võitleb valeinfo vastu ning kaitseb meedia ja ajakirjandusvabadust Hanna Arendt ütles, et kommunist, natsist on need, kes ei suuda fiktsiooni ja reaalsuse vahel vahet teha. ma tahaksin parandada meie demokraatliku süsteemi vastupanuvõimet ning eh, panna rõhku haridusele, ajakirjandus, mitme eh, pluralismile ning sellele, et tuleb jääda faktide ja tõendite juurde. ainult eh, seeläbi suudame me teha vahet õige ja vale vahel. ma tahaksin Äh, väljendada lootust, et ajal, mil kätte jõuab seitsmekümne viies kõige kohutuma äh, inimkonna ajaloo sündmuse aastapäev, ei näe me enam kunagi taoliste sündmuste kohtumist ning et me ei hakka enam kunagi ohvreid äh, kurjategijateks pidama. suur aitäh ning nüüd saab sõna nõukogu nimel proua Pinjak lugupeetud liikmed, daamid ja härrad, me peame õppima oma ajaloost praegusel ajal, mil ühised väärtused äh, on ohtu sattumas ja neid tuleb toetada. Euroopa Liit peab põhinema ühtsetel väärtustel, ühisele mõistmisele äh, ning äh, ühtsel ajalool, muuhulgas ka sellel, kuidas me mõistame totalitarismi. suur aitäh tähelepanu eest! suur aitäh, sellega on äh, arutelu lõppenud ning järgmiseks päevakorrapunktiks on äh, nõukogu ja komisjoni avaldused Euroopa Liidu lepingu artikli seitse lõike üks raames toimuvad kuulamised Ungari juhtum ning äh, sõna saab nõukogu nimel proua Brünjak. suur aitäh lugupeetud juhataja, liikmed, õigusriigist kinnipidamine, mis on meie ühiste väärtuste alustala, on liidu tuumikuks, see mõjutab igapäevaselt kodanike elusid ning seda keskkonda, kus meie ettevõtted tegutsevad. puudujäägid selles valdkonnas muudavad meie ühiskonnad ning liidu veelgi haavatavamaks nii siseselt kui väliselt. meie ühiskonda, nad põhinevad demokraatial, õigusriigil ning põhiõigustel. Need elemendid on omavahel seotud ning toestavad üksteist, üks ilma teiseta eksisteerida ei saa. artikkel üks äh, puudutab äh, nii Poolat kui Ungarit ning tegemist äh, on täna siis Ungari juhtumiga septembrist kaks tuhat kaheksateist eh, eh, toimusid eh, kaks kuulamist ka üldasjade nõukogus, kuusteist september ning kümnes detsember kaks tuhat üheksateist. esimene kuulamine oli üldine ning puudutas kõiki teemasid, mis parlament oma hiljutistes ettepanekutes tõstatas teisel kuulamisel keskenduti konkreetsetele teemadele sõnavabadus, muuhulgas ajakirjandus, pluralism, akadeemiline vabadus ning kohtusüsteemi sõltumatus. nagu eh, kuulamiste eh, eh, protokollis kirjas, Soome eesistuja teavitas ka parlamenti kõigest sellest ning kuulas ära parlamendi arvamuse esimese Ungari kuulamise kohta. neljandal septembril toimus esimene koht, kuulamine Horv-, kus olid Horvaatia ja Saksamaa esindajad ning Soome eesistuja kohtus samuti libekomisjoni es-, esimehega ning raportööriga kümnendal äh, detsembril kohe enne järgmist kuulamist ning ametlikku arvamuste vahetust ministriga toimus kohtumine Euroopa Parlamendiga. sellisel, sel juhul sai äh, Eh, parlament tutvustama oma viimaseid arvamusi seoses arengutega Ungaris. kokkuvõtteks eh, Horvaatia eesistumise ajal on meie sooviks informeerida parlamenti regulaarselt arengutest, mis toimuvad seoses artikli seitse eh, menetlusega seoses Ungariga. suur aitäh teile ning nüüd komisjoni nimel palun volinik Jourova. lugupeetud juhataja, lugupeetud liikmed, aitäh, et see punkt on pandud äh, tänasesse päevakorda. on esmatähtis, et kõik Euroopa Liidu institutsioonid aitaksid äh, õigusriigi äh, kaitsta Euroopa Liidus. novembris president van der Leyen tuletas meelde siinsamas kojas, et õigusriik on meie alustalaks ning seda ei tohi ohtu seada. me peame tagama et sellest peetakse kinni ning seda kaitstakse kõikjal ning et kõiki riike kohaldatakse neis küsimustes võrdselt. ta lisas, et me peame keskenduma dialoogile ning ennetusele, kuid mitte kunagi ei tohi kõhelda võtta kõiki vajalikke meetmeid. mis puudutab olukorda Ungaris, siis komisjon on juba selgitanud erinevatel juhtudel, seda, et tal on suuri muresid, mida ka Euroopa Parlament oma hiljutises ettepanekus väljendas, millega algatati artikkel seitse menetluskomisjon ja samuti tegi väga selgeks, et mm, milline ka ei saa olema nõukogu seisukoht seoses artikkel seitse menetlusega, tuleb õiglaselt äh, läbi vaadata Euroopa Parlamendi poolt tehtud ettepanek. hiljuti komisjon rõhutas taas üldasjade nõukogu kümnenda detsembri Ungari kuulamisel oma seisukohti. tahaksin tuua välja ja viimased arengud Ungaris äh, valdkondades, mida parlamendi arvamus puudutab. õigusriik. uus seadusandlus on sisse viinud olulisi muudatusi kohtusüsteemi toimimises, see võeti vastu kümnendal detsembril ilma avalike konsultatsioonideta või Veneetsia komisjoniga konsulteerimata. me hindame seda seadusandlust praegu. kümnendal septembril kaks tuhat üheksateist Ungari ülemkohus kuulutas äh, seadust tühiseks äh, ühe eelotsuse taotluse. see võiks mõjutada ka äh, kogu Euroopa Liidu eelotsuse taotluse mehhanismi endiselt on keerukas äh, siin tasakaalu leida ka ministri kabinetiga äh, ning äh, üksustega, mis on vastutavad justiitsküsimustes. meedia pluralism, kuus rahvusvahelist äh, äh ajakirjanike organisatsiooni avaldasid raporti, mille kohaselt alates aastast kaks tuhat kümme Ungari valitsus on süstemaatiliselt meediapluralismi äh, lammutanud ning seda eelkõige äh, seetõttu, et nüüd kuuluvad peamised meediakanalid äh, valitsuse kätte ning mm, tegeletakse valitsuse reklaamimisega. hiljutised arengud on samuti muret tekitanud. üle neljasaja meediaväljaande on koondunud ühtedesse kätesse seda analüüsis juulis äh, meedia pluralismi ning vabaduse keskus ning selles raportis jõuti järeldusele, et selline koondumine suurendab meedia pluralismi kadumise ohtu. raportis toodi välja see, et valitsus on öö, äh, otsustanud äh, mitte lasta analüüsida öö, ei riiklikul meediaametil ega ka Konkurentsiametil seda äh, ühinemist. Euro-, Kesk-Euroopa Ülikool pidi samuti ümber asuma Budapestist Viini, samuti uus seadus võeti vastu, äh, mis puudutab äh, teadustöö rahastamist ja seda on kritiseerinud teadlased sellepärast, et sellega liideti kokku viisteist erinevat äh, teaduskeskust. komisjon hoiab silma peal tähelepanelikult kõikidel nendel arengutel ning komisjon on juba näidanud äh, seda, et on valmis kasutama kõiki vahendeid, mis vaja selleks, et äh, leida lahendus neile muredele, mis on tekkinud seoses Ungari valitsuse teatud sammudega, eriti komisjon on algatanud terve rea rikkumismenetlusi Ungari vastu, need on need seotud kodanikuühiskonna organisatsioonidega, akadeemilise vabadusega ning mm, sisserändajate ja varjupaiga taotlejate õigustega. komisjon samuti kasutab teisi instrumente nagu Euroopa poolaasta. üheksandal juulil kaks tuhat üheksateist nõukogu vastavalt komisjoni ettepanekule soovitas, et Ungari peaks äh, kohtusüsteemi sõltumatust tugevdama ning parandama korruptsioonivastast raamistikku, muuhulgas äh, parandama äh, juurdepääsu avalikule infole ning prokuratuuri tööd. kokkuvõtteks tahaksin meelde tuletada, et komisjon on alati valmis Ungari valitsusega neid küsimusi lahendama tegemist on ühise huviga Euroopa Liidu jaoks, liikmesriikide jaoks ning kõikide kodanike jaoks, suur aitäh! suur aitäh teile ning äh, nüüd läheme edasi fraktsioonide nimel sõnavõtjatega, kõigepealt Rahvapartei ning palun äh, kolleeg Metsola. suur aitäh teile me arutame jällegi õigusriigi küsimust ning on murettekitav, et jällegi see küsimus tõstatub. rahvapartei seisukoht on olnud alati sidus ning selge. iga riigi puhul me tahame, et õigusriiki kaitstakse alati. tehtakse seda läbi, läbipaistvate menetluste ning selgel viisil, alati oleme me seda uskunud ja usume siiani, ilma õigusriigita äh, äh, institutsioonid eh, kahjustuvad, kodanikke ei kaitsta ning usaldus riikide vastu kaob. Euroopa, Euroopa kodakondsus tähendab seda, et me kaas-, kaitseme kõikide kodanike õigusi, selles Euroopa Liit seisnebki ning sellest tulenevalt meie liit ning parlament peaksid kaitsma õigusriiki. me peame olema alati kodanike poolel, selle poolel, mis on õige, õigluse poolel, me ei tohiks äh, Äh, seda ohtu seada, mitte ükski riik ei tohiks seda teha, ega Euroopa Liit ega ükski institutsioon, komisjon peaks samuti kaitsma õigusriiki. ei ole vastuvõetav, et osades riikides on tagatud õigusriik, teistes mitte. Need väärtused, millele Euroopa Liit äh, üles ehitati, peaks alati, peaksid alati ühendama liikmesriike. me peame tugevdama neid mehhanisme, millega kaitstakse õigusriigi. praegused meetodid äh, ei äh, paku, ei taga piisavat usaldust kodanikele. siin peab mingi muutus aset leidma, sellega oodata ei saa, me peame järelevalvesüsteemi looma, mis kehtiks kõikidele liikmesriikidele samal viimisil. igat riiki tuleks analüüsida ning see on see viis, kuidas me saame tegelikult ka esindada neid, kes meid valisid, niiviisi kaitsme oma kodanikke nende vastu, kes õigusriiki ründavad. suur aitäh teile ja sotsialistide ja demokraatide nimel palun äh, kolleeg Spurek. suur aitäh, head kolleegid. seitseteist kuud on juba Ungari vastu algatatud menetlus kestnud vastavalt äh, artiklile seitse. kas see on olukorda Ungaris muutnud? toona Euroopa Parlament äh, väitis, et Ungari võimud piiravad ajakirjandus, kohtusüsteemide, ülikoolide vabadust, mõisteti hukka korruptsioon ning vähemuste õiguste rikkumine libekomisjonis. Eh, nüüd töötatakse välja raportit Ungari olukorra kohta, aga isegi ilma selle raportita on olukord selge kuulamised, mis äh, toimusid vastavalt artikli seitse, mingit edu ei toonud artikkel seitse on olnud ebatõhus ka Poola puhul. olgem ausad, Euroopa Liidul ei ole mingit võimalust kiirelt tagada õigusriigi jalule seadmine liikmesriikides, meil on vaja uut mehhanismi, alustuseks me peaksime äh, äh, tagama, siduma õigusriigi põhimõttest kinnipidamise Euroopa Liidu rahastamisega suur aitäh ning Renew äh, Euroopa nimel äh, palun korraks Ruka Rau. Uh, kui me räägime sellest, et me nüüd tervitame nõukogu poolt korraldatud kuulamisi, meile valmistab muret Euroopa Parlamendi vähene kaasatus ja tegelikult ma ei taha rääkida sellest menetlusest ja ma olen ümber mõelnud, vaid ma tahan rääkida sellest asjaolust et see on häbiväärne, mida teie teete omaenda riigile, härra Orban. see on häbiväärne, mida te teete selles mõttes, mida Ungari, mis kohta Ungari väärib Euroopas, mida teete meediavabaduse, akadeemikute, kodanikuühiskonna, kunstivabaduse osas. keegi ei sundinud kedagi Euroopa Liiduga ühinema, see on enda valik edusammude suunas ja te olete pühendunud Euroopa väärtustele. Te võtsite selle otsuse vastu ja te nüüd suhtute sellesse ähm, väga vähese lugupidamisega. Ungari arenes ja kasvas väga hästi Euroopa Liidu vahendite abil, samamoodi nagu Poola. ja nüüd te ehitate viha ja desinformatsiooni impeeriume, kasutades selleks Euroopa raha. see on häbiväärne kui meil ei ole piisavalt mõistlikke menetlusi, me peaksime menetlusi äh, tekitama, kui me ei ole seadusandlust, siis me peaksime seadusandluse vastu võtma ja tegema kõik, mis vajalik selleks, et takistada teil ja kõigil häbistamast oma riiki sellisel viisil. ja võib-olla viimase mõttena nõukogu jaoks, siis kui me räägime koostööst ja läbipaistvusest siis nende ei tee meile midagi halba, võttes arvesse, et nad teenivad Euroopa Liidu kodanike huve ja toetavad Euroopa väärtusi. suur tänu! suur aitäh teile ning nüüd äh, roheliste nimel äh, palun proua Delbo Korfild. Euh, raportöörina parlamendist Ungari küsimuses ma tahaksin meelde tuletada et Soome eesistuja tegi ära väga põhjaliku ja julge e, töö ja loodetavasti ka Ungari eesistuja jätkab samaga. E, vastavalt e, lõikele üks artikli seitsme menetlusele tuleb jätkata tööga. me kartsime, et olukord satub tupikusse, aga tänu Soome eesistuja poolt tehtule suutsime me natukene edasi liikuda, ainult natukene, aga me kutsume nüüd Horvaatia ning Saksamaa eesistujad selle hea tööga jätkama. Need kuulamised on oluliseks etapiks, sellepärast et ei ole olnud lihtne meil võrdsetena hinnata ühte teist liikmesriiki sellest tulenevalt oleme me palju uuendanud oma tegevust, võib-olla uus kuulamine tuleks korraldada, eh, eh, muuhulgas selle kohta, kuidas Euroopa vahendeid on kasutatud, see võiks olla järgmiseks uurimisteemaks, proua Jourova, te rääkisite meediavabadusest, kas oleks võimalik eh, kas on, kas võib olla võimalik, et Euroopa vahendeid kasutati muuhulgas ka meediakanalite mm, kontsentreerimiseks? ja nagu siin öeldud, tegemist on ka institutsionaalse probleemiga, parlament ei ole endiselt kuulamistel saanud ametlikult äh, osaleda. see resolutsioon, mida me hääletame, puudutab ühte, äh, kahte menetlust, Ungarit äh, ja Poolat ja siin ei ole kohtlemine õiglane olnud. Poola puhul kuulati komisjoni ära, aga Ungari puhul meid ei ole ära kuulatud, selline olukord ei saa jätkuda, te loote pretsedendi, mis ei võimalda tagada võrdsust meie kõigi kolme institutsiooni vahel ning sellele tuleb lõpp teha. suur aitäh! ning nüüd ID fraktsiooni nimel palun härra Rivier selles artikli seitse ähm, käivitamise loos komisjon peab lihtsalt äh, äh, olema sekretäriaadi rollis, sellepärast et liikmesriigid suveräänselt peavad äh, otsusele jõudma. tegemist ei ole juriidilise küsimusega, vaid poliitilisega. Euroopa Parlament aga kiirustades alustas menetluse liikmesriigi vastu, mille juhid valiti demokraatlikult. Äh, ja seda tehti sellepärast, et ei suudeta enam taluda Viktor Orbani võite. aga tegelikult lepingud ei võimalda seda teha, Fidesz peaministriga on äh, saavutanud kõige paremad tulemused üldse Euroopa valimistel, viiskümmend protsenti. selline rünnak Ungari vastu tegelikult tähendab seda, et äh, keeldutakse tunnustamast Orbani julget ja legitiimset valikut lasta sisse mm, mõeldamatule arvule sisserändajaid Te olete vastu seadusele, millega tahetakse parandada vabaühenduste rahastamise läbipaistvust. see näitab, kui silmakirjalikud te olete. meil on, pakuti nüüd välja konkreetne läbipaistvuse vahe, te leiate, et see ei ole demokraatlik. nii silmakirjalik ei saa olla teie totalitaarsed projektid, eh, eh, mille eesmärgiks on ainult äh, apatriidseid finantshuve teenida, peavad lõpu saama. sellega muuhulgas eh, eh, olete te ise hukka mõistnud oma eh, häbiväärse protsessi ning ma tunnen selle üle ainult head meelt. palun ECR-i nimel härra Pukatsini. suur aitäh, härra juhataja. oli kord legitiimselt demokraatlikul teel valitud valitsus, oli kord enesemääramisõigus, õigus kaitsta omaenda piire, armastada omaenda juuri, kultuurilisi, religioosseid. aga siis tuli Franz Timmermans, äh, sotsialism, bürokraatia, ülbus, millega kaitstakse meie aluslepinguid ning artikkel seitse. see lugu juhtus nüüd Poolas ja Ungaris, aga võiks juhtuda ükskõik kus. artiklit seitse on poliitiliselt ära kasutatud ning sellega tahetakse äh, karistada ühte riiki, et äh, õppust anda äh, sajale. aga ma tahaksin teile kohe ütelda, et valmistage ennast ette uue menetluse äh, käivitamiseks äh, Itaalias, sellepärast et ka meie rahval peab olema õigus oma arvamust avaldada hääletuse teel. suur aitäh ning QNGL-i nimel palun kolleeg Björk. Jag är stolt över att Europaparlamentet har tagit ställning i förhållande till utvecklingen i Ungern. Att vi har tagit ställning för Äh, arengud äh, Ungaris, ähm, äh, need on murettekitavad selles osas, mis puudutab demokraatlikku korda, õigusriigi olukorda, see, kuidas ähm, kodanikuühiskonna esindajaid taga kiusatakse, kuidas sekkutakse akadeemilisse vabadusse, esimest korda peab ülikool ümber kolima teisele maale kultuuriasutusi peab teatud viisil juhtima, samuti piiratakse kohtunike vabadusi selle uue seadusega, mis sellest aastast jõustub. New York Timesis mainiti ka seda, kuidas on väärkasutatud põllumajandustoetusi, kuidas oligarhid need oma taskusse on pistnud et me peaksime siiski selgete sõnadega nendest asjadest rääkima, näeme seda, kuidas praegu lämmatatakse opositsiooni, kuidas kodanikualgatust lämmatatakse, see ei ole kindlasti aktsepteeritav, seda ei saa enam nimetada demokraatiaks. see ei ole enam ka õigusriik on väga palju inimesi Ungaris, kes soovivad teistsuguseid arenguid, kes äh, soovivad äh, kinni pidada äh, sisserändajate naiste õigustest, inimõigustest üldisemalt ja me töötame, me võitleme koos nendega. see on Euroopa probleem, me peame tähelepanu juhtima sellele, et niimoodi ei tohi asjad minna oleme tänulikud eh, Soome eesistujale, et artikkel seitse käivitati, eh, kuid nii nagu ka Poola puhul, tundub, et eh, sündmused jätkuvad endiselt vales suunas. meil on komisjonis vaja mingisugust mehhanismi, mis oleks tõhusam, mis tõepoolest tagaks õigusriigi toimimise ja meil on vaja enam ka finantsvahenduid, vahendeid ükski euro ei tohiks enam min-, mitte nendele, kes ei toeta demokraatiat, inimõigusi, aitäh! suur aitäh, paneme nüüd, sellega on lõppenud fraktsiooni nimel kõnelejate nimekiri, nüüd palun kolleeg Farara. suur aitäh, ühised väärtused, millel põhineb Euroopa Liit, õigusriik on äh, see, mis tagab selle, et põhiõigustest kinni peetakse ning inimõigustest ja see piirab avalike võimude tegevust. Ungari on aga tahtnud omaenda võimu äh, tugevdada seda äh, sõnavabaduse arvelt, akadeemilise vabaduse arvelt, et seda ei saa peita õigustuste taha, et valitsus on demokraatlikult valitud. kui sellised asjad juhtuvad, siis ei kannata mitte ainult kodanikud, äh, kelle õigusi äh, surutakse alla, vaid samuti riiklike institutsioonide usaldusväärsus ning samuti kannatab riikidevaheline koostöö. me oleme rääkinud Euroopa väärtuste rikkumisest äh, aastate jooksul erinevates liikmesriikides nagu ka Ungaris, aga artikkel seitse menetlus tegelikult ei ole tõhusaks vahendiks selle vastu võitlemaks keerukas on saavutada piisavat enamust, et sanktsioonid heaks kiita ning sellest tulenevalt eh, see vahend lihtsalt ei toimi ning ei täida oma eesmärki. teame, et Orbani valitsus tegelikult on karistamatu ning saab jätkata oma autoritaarset tegevust. sellest tulenevalt oleks meil vaja sõltumatut eh, erapooletut Euroopa mehhanismi, mis iga riigi puhul tagaks äh, Ähm, järelevalve ning sekkumisvahendid, kui seda juhul, kui rikutakse tõsiselt inimõiguse õigusriiki ning samuti on vaja, et oleks võimalik äh, vajaduse korral ka sanktsioone kehtestada. suur aitäh teile ning nüüd äh, palun äh, kolleeg Jaruka. see on kahetsusväärne, et äh, Euroopa Parlamendi päevakorras on pidevalt Ungari kirjas, mitte ainult sellepärast, et äh, parlamendil oleks äh, mingi roll äh, artikli seitse menetluse osas, vaid siin me ei räägi me räägime siin poliitilisest nõiajaest, parlament on ka seadusandja, nii et ma ei mõista, miks me siin seame küsitluse alla nõukogu ja komisjoni sõltumatuse äh, Need, kes meid süüdistavad, ei ole huvitatud äh, Ungari kohtusüsteemi sõltumatusest ja et meil on äh, null äh, tolerants korruptsiooni vastu, et me pakkusime välja romasid puudutava strateegia ja enamus parlamendiliikmed saavad informatsiooni öö, vasakpoolselt meedialt, kes on väidetavalt maha surutud, nii et me jälle arutame seda asja, mis on vastuolus Euroopa Liidu alusleppe põhimõtetega. me räägime juriidilisest konfliktist, mida ei saa äh, poliitilise debatiga reguleerida, seda me õppisime ju kommunismist. sinise kaardi küsimus proua Indefeldilt. Mrs Invelt. Mrs Invelt, you have the floor Uh, suur tänu, hea kolleeg. kõigepealt väike parandus, meil ei ole arutelu Ungari osas, me räägime Ungari valitsuse positsioonist või hoiakutest, see ei ole sama asi. ja ma tahaksin teie käest küsida, teie, see pealkiri on väga konkreetne. ja ma rääkisin kolleegi avaldusest, nüüd mul on küsimus, kui lubate sest te üt-, kordate sedasama asja, ütleme, et me esitame süüdistusi, aga ma, kas ma tohin nüüd oma küsimuse esitada? Please yeah, okay. respect the okay. rules of the house. Don't interrupt the speaker, please. kõnelejat ei tohi katkestada Te pidevalt äh, kordate samu süüdistusi, et meid informeerib vasakpoolne meedia, ma ei tea, mis see vasakpoolne meedia sellest kujutab, aga kas vasakpoolne meedia on kolm äh, EPP äh, komisjoni, Veneetsia komisjon, OECD ja nõnda edasi, need on kõik sõltumatusasutused, nad ei ole parem- või vasakpoolsed, nad on EPP kontrolli all ja nõukogu ja osa teie oma fraktsioonis ka, mis vasakpoolsest meediast te räägite? Thank you, Mrs Jaroka, you have. proua Jaroka, teil on kolmkümmend sekundit uh.... suur tänu. ainult viis vabaühendust on andnud teile informatsiooni, ma tean seda, sest me oleme töötanud selles valdkonnas ja seetõttu jätsite Rooma osa kõrvale, sest te leidsite, et see oli kõik vale. ja need meediaallikad annavad teile valeinformatsiooni palun tulge Ungarisse ja vaadake seda ise omaenda silmadega. suur aitäh teile, nüüd palun kolleeg Barley poolteist minutit. suur tänu. eile veel Euroopa Kohus ähm, rääkis äh, uuest lahendist äh, ja see on äh, uus samm, millele võib-olla ka kolleeg Jaaruka siis tähelepanu äh, saab äh, pöörata. oluline on, et Euroopa Kohus olemas on praegustel aegadel, sest artikkel seitse, see menetlus on praegu jõudnud ummikseisu tundub, et ei ole võimalik, et äh, kaks liikmesriiki kuidagi äh, kõrvale äh, kalduksid euroopalikest väärtustest, see tundub võimatuna, kuid nii see siiski on. me näeme seda, et mitte alati ei olda õigusriigi põhimõtete poolel ja selgeid sõnu on väga raske olnud leida veel ka lähiminevikus selle kõige hukkamõistmiseks meil on vaja enam äh, meetmeid, me peame ennetama seda, et äh, Euroopa äh, toetustega ei ostaks selliste riikide valitsejad endale to valijate toetust. et kui Euroopa Liidu või väärtuste vastaselt toimitakse, siis peavad olema ka tagajärjed äh, ma tean, et äh, ka Ungaris on palju Euroopa sõpru, neid me peame mm, kaitsma ning nendele peame me ka sõna andma. ja suur aitäh, nüüd palun kolleeg Donat. suur tänu, sarnaselt teiste parlamendiliikmetega, kes on seda juba maininud, siis Ungari valitsus on kasutanud Euroopa äh, vahendeid juba aastakümneid ja õigusriigi põhimõtet ei järgida, aga Euroopa Liit ei olnud tege-, võtnud ette samme selleks seda peatada ja kulutatakse raha Ungaris ja Ungari eliit kasutab seda selleks, et omaenda rikkust suurendada, selle asemel, et finantseerida kooli, koole, tervishoidu ja nõnda edasi. sellest ei ole olnud abi Ungari olukorra rahustamiseks, Unga valitsus leiab, see on julgustav sest kui me jälgime Ungarit, siis me näeme, et äh, sellest aasta saadik, kui me oleme neid teemasid arutanud, on võetud äh, samme demokraatia vastu Ungaris, nad on niivõrd harjunud sellega, et nad võivad karistamatult tegutseda, et nad tegelikult kommenteerivad ka Unga-, äh, Ungaris äh, elavad inimesi ja nad võitlevad Euroopa väärtuste vastu ja see me, samas meie ainult arutame seda teemat. Euroopa Nõukogu on äh, jäänud vaikivaks äh, selle teema osas ja see, mis äh, toimib, on see, et me ei küsi, kui raske on see karistus, vaid lihtsalt karistusi saab vältida. sinikaart kas võtate selle vastu? ja palun, teil on sõna, kolleeg, kolmkümmend sekundit. ma leian, mis selles arutelus oluline on see, et teha vahet äh, faktide ning äh, poliitiliste väidete vahe ja sellises äh, sõnavõtus peaks siiski keskenduma konkreetsetele äh, Äh, faktidele ja õigusriigi põhimõttele, tuua konkreetseid näitajaid, näiteid, mis on tõestatud. kas te nõustute minuga? Teil on võimalus vastata. sarnaselt äh, kolleegidega, kes on seda maininud, siis tõendeid on nii palju, et laud on sel ajal kokku kukkumas. palun tulge Ungarisse ja näete ise, mis seal toimub. me ei saa nüüd äh, lahku lüüa poliitika mõjupoliitikast endast, sest nüüd on tegemist ülepolitiseeritud teemadega, viidatakse erinevatele õigusriigi põhimõtetele, mida kasutatakse ühes kohas või teises kohas, kuid me näeme seda kombinatsiooni õigusriigi põhimõtetest nagu Ungaris, seda näeme siis ei ole, ei ole kunagi varem olnud. valitsus äh, lammutab õigusriigi põhimõtteid ja me näeme, et tegemist on hoopis teistsuguse olukorraga ja see jätkub nii kaua, kui nendel on kahe kolmandiku enamus. et siin on tegemist äh, poliitikatega, mis ei ole Euroopa väärised. proua Kuhn. aitäh, artikkel seitse puudutab äh, kodanike õigusi, keda rõhutakse kuivõrd tõsiseks peaks olukord minema, enne kui Euroopa Liit ütleb, et aitab, kui äh, millal siis lõpuks hakkavad äh, valitsusjuhid ja riigipead tegema seda, mida parlament neilt ootab. probleemiks on see, et äh, liikmesriikide valitsustel on niivõrd suur hirm ise kontrolli alla või luubi alla sattuda ja sellest ka see silmakirjalikkus, Euroopa Liit peab siiski tegutsema hakkama ja kohe, sest muidu äh, kaotame me kõik äh, valijate lugupidamise, aitäh. ma tahan. ma näen, et üha enam soovitakse sinise kaardi küsimusi ehi-, esitada, seda ma näen, aga pean ütlema, et äh, iga kõneleja puhul saame lubada vaid ühe sinise kaardi küsimuse, see, kes esimesena taotles, äh, see